La seduta è aperta. Sellega on istung alanud. Il primo punto all'ordine del giorno reca ja esimene päevakorrapunkt on nõukogu ja komisjoni avaldus üheksateistkümnenda, kahekümnenda oktoobri kohtumise järeldused ning samuti juhtide tegevuskava tutvustamine. pärast parlamendi ettepanekuid, mis on ära toodud ka teie dokumentides, kuulas Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri kõnet